Onorevole Benova ha chiesto di parlare per dichiarazione. proua Benova on palunud äh, kõne äh,, aega, et oma hääletust selgitada. proua Benova, palun. Prego. Non funziona il microfono. palun, kas teie mikrofon ei tööta? ehk siis saaksite kasutada oma kõrval asuvat mikrofoni. Buongiorno. eh, prego i servizi di controllare perché non funzionano i microfoni. kas palun eh, saaksid tehnikud uurida, miks mikrofonid ei tööta? Vuol riprovare, onorevole Benova? proovige veel ükskord, proua Benova. Europa, europar.europa.eu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 proua Benova, ootame veel ühe hetke. ma tõesti vabandan selle probleemi pärast, tegemist on tehnilise probleemiga, mida mina kontrollida kahjuks ei suuda Mr. President, we also have the case of Mr. Uspaskich. He says that he wants an oral explanation, but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 oma häält eh, Lehneri raportile, sest leian, et see on äärmiselt oluline raport. nii et kui ma nüüd saaksin oma hääletust selgitada Lehneri raporti osas, siis teeksin seda. kallid kolleegid, võtan sõna lühidalt, tegemist on omaalgatusliku raportiga, mis meie arvates on äärmiselt oluline, arutasime seda eelmisel õhtul. see on raport, mis eh, ette, paneb ette ühendada äriregistreid äh, liikmesriikide vahel, et äh, oleks hea usaldusväärne infoallikas äh, võimalikele kreeditoridele, äripartneritele ja see annab ka suurema õiguskindluse ärisuhetes. peame paika panema alguskuupäeva igasugustele, kõikidele üksustele ja niimoodi saame oma ühisturule kaasa aidata. see on ka võimalus, kuidas integreerida asjad kohtusüsteemiga. aitäh! suur aitäh, proua Peenova ja järjekordselt vabandan selle tehnilise viperuse pärast. Te pidasite väga hästi kinni oma üheminutilisest kõneajast. härra Daniel Hannen, palun. aitäh, härra president kindlasti mäletate doktor Zhivagost suurepärast stseeni, kus äh, aristokraadid äh, naudivad äh, õhtusööki soojas restoranis, samas väljas rahvas äh, mässab. tänast debatti kuulates meenus mulle jälle see kinematograafiline hetk Euro-, arvamusküsitlus näitab, et Euroopasse ei usuta, samas härra Verhofstadt ja härra Tault ja teised rääkisid, et äh, see on sellepärast, et meid ei tee piisavalt, nad tahavad, et Euroopa teeks rohkem, kuulsime komisjoni presidendilt, et see on kõik liikmesriikide süü, äh, jah, ilmselt kuulub inimloomuse juurde mitte iseennast süüdistada oma ebapopulaarsuses, aga oleks natuke olnud siiski tahtnud näha, et sellel on pistmist eurokriisiga, äh, majandusprobleemidega äh, ja muude probleemidega Euroopas. Äh, härra Edward Burke'i sõnad on praegu väga asjakohased. While thousands of great cattle take their repose beneath the shadow of a, a tree and are silent, pray do not imagine that those who make all the noise are the only inhabitants of the field. aitäh! selgitus eh, Zalba eh, Pidegeni raporti kohta ja sõna proua Roitoval aitäh, härra president, kokkulepe Koreaga on Achilleuse kõõlus, see on keeruline kontrollida ja see võib saada ohuks Euroopa tööstusele. Need on äh, tollitoetused, äh, nulltollid Korea toodetele, see on pretsedenditu samm vabastada turgu, aga sellest ei ole mitte mingisugust äh, selget kasu Euroopa Liidule, seetõttu ei toeta ma kokkulepet Koreaga äh Inta raport äh, tahab rõhutada neid äh, äh, küsimusi ja teha kaitsemeetmed kergemaks ja kokkulepe peab tulema enne, sest et muidu satub Euroopa autotööstus ohtu, ma tervitan seda, et hääletus lükati edasi. härra Andrea, kas on mingisugune probleem? tahtsin olla kindel et äh, saan kindlasti sõna. ma tahan sõna kahe raporti osas, ma tean, et me oleme jätkanud nüüd juba järgmise raportiga, nii et ma tahan olla kindel, et saan sõna võtta mõlema raporti osas, mille osas tahtsin sõna võtta. mulle on just öeldud, et äh, debatti ei olnud sest äh, äh, muudatusettepanekuid ei olnud, seetõttu ei saa ka häälet-, muudat-, oma hääletust selgitada, nii et nende kahe raporti osas oma häält selgitada ei saa. nüüd jätkame Pove raportiga. annan sõna härra Paolo Bartolotsile aitäh, härra president. vabandan, et oma sõnavõtuga veidi hilinenud. tahtsin lihtsalt rõhutada, kuidas äh, talumeeste progressiivne sissetuleku vähenemine on ohuks äh, toidu- ja põllumajandustööstuse kasumimarginaalile äh, põllumajandussektor on sattunud tõelise majandusliku marginaliseerumise alla, see tähendab seda, et äh, väheneb tegevus seal valdkonnas. see tähendab ka seda, et äh, me peame võitlema, nagu Euroopa Komisjon on ka mõistnud ja see raport mille me täna hommikul siin vastuvõtmine, ma tahan seda toetada, see rõhutab meie, rõhutab, et on vajadus samme ette võtta, seega toob välja teatud valdkonnas, kus peab äh, midagi ette võtma. Äh, me peame garanteerima parema hinna läbipaistvuse. see ei puuduta mitte ainult äh, põllumehi, vaid äh, aitab toime tulla ka teatavate ebatasakaaludega, mis seal on ja takistab teatud ettevõtete olukorra ärakasutamist. me peaksime stimuleerima äh, majanduslikku võimekust. aitäh, härra Bartolotsi, härra Piet, Peeter Jaar aitäh, härra president. täna oleme me teinud hea otsuse, see on hea põllumeestele, hea tarbijatele, hea ka Euroopa majandusele tervikuna. kõige olulisem asi siin algatuses on see poliitiline sõnum. see on signaaliks majandusahelale, et põllumehel on õigus oma töö eest korralikult kompenseeritud saada ja et me ei saa jätkata olukorraga nii, nagu see senini on olnud mul ei ole midagi odava toidu vastu. aga me rõhutame siin odavat. me oleme äh, müünud toitu odavamalt kui selle energia väärtust. nii et äh, kui äh, tulusam on toitu põletada, kui seda müüa, siis on midagi süsteemiga viga. kui konkurents ei tööta, siis poliitikud peavad midagi ette võtma ja see on ka selle sisu, mida me täna otsustasime. aitäh! proua Mikines. Äh, toetasin samuti Pove raportit ja kordan oma kolleegi härra Jaari kommentaare, see saadab väga tugeva sõnumi kõigile, kes on nii poliitikas kui ka majandusahelates. parlament suhtub asjasse tõsiselt. eile õhtul oli meil suur debatt, kõik ei ole selle raporti sisuga nõus, aga kõik oleme ühel nõul, et ei saa jätkuda see, et põllumehi niimoodi pigistatakse, hetkel äh, äh, saavad nad üha vähem sellest lõpphinnast, mida meie supermarketites oma toidu eest maksame ja see olukord peab lõppema. peame vaatama, milline on domineerivate tegijate roll, meil on vaja toidusektori ombudsmani ja me peame uurima, mida teeb ülemaailmne turg meie toidutootjatele me peame uurima konkurentsiseadust ja mul on hea meel, et see raport sai selle debati, mida ta teenis, ja ka selle toetuse, mida ta siin parlamendis teenis. oluline samm on äh, niimoodi ka tugevdada seda retoorikat, mis viimastel aegadel on esinenud. aitäh, proua Roitova, palun! aitäh! toetasin äh, äh raportit, mis puudutas õiglast sissetulekut, põllumeestele ja mul on hea meel, et ka komisjon on tegelenud parema toiduahela funktsioneerimisega Euroopa Liidus ja on ka tegelenud äh, sellega, kui äh, madalaid hindu saavad põllumehed ja kui kõrgeid hindu peavad maksma tarbijad. tahan juhtida ka tähelepanu sellele, et äh, diskrimineeritakse põllumehi vanade liikmesriikide poolt arvestades, millised on tollid. Tšehhi talunikel näiteks on keeruline saada äh, Tšehhi tootjate talutooteid, sest äh, rahvusvahelised ettevõtted äh, hangivad paremini subsideeritud tooteid vanadest liikmesriikidest. aitäh. Ines Vaider, palun mina leian, et äh, see raport äh, põllumajandustootjate õiglase sissetuleku üle on vajalik. tootmishinnad ja kulud on tõusnud. ja on teinud seda tempokamalt kui põllumehed suudavad sammu pidada. Euroopa Liidu eesmärgiks on olnud alati põllumeeste elu parandada, aga me ei ole suutnud saavutada kõiki eesmärke. vahendid küll kasvavad, aga mingisuguseid tulemusi me ei näe Äh, uutes Euroopa riikides, näiteks Leedus, äh, on põllumehed kaotajad võrreldes tugevate riikidega, sest et äh, need saavad rohkem riigi abi. ja ka ühtekuuluvuspõhimõte venib, ma toetan seda raportit ja toetan neid aspekte, peab, et peab selgelt välja tooma, kuidas suured firmad saavad oma tulud härra Kelly, palun. aitäh, härra president, mul on hea meel toetada seda raportit, ma arvan, et see pealkiri ütleb kõik, põllumajandustootjate õiglane sissetulek. see näitab, et tükk aega on need sissetulekud olnud juba ebaõiglased. aitäh, et me võtame sammu õiges suunas, sest eh, tulud peavad võrdselt jaotuma tootjate, töötlejate ja jaemüüjate vahel senini seda pole toimunud, see saadab välja õige sõnumi ja siit me saame jätkata, kui me äh, suudame selle saavutada, siis ehk pannakse paika ka äh, tugev lagi, et kindlustada, et perefarmid saaksid äh, oma tulevikku kindlustada. me oleme teinud täna hea sammu ja loodetavasti jätkume samas suunas. aitäh, härra Kelly! jätkame Portose raportiga ja annan sõna Pročiselile. Poročilo o financiranju in delovanju Evrope. suur tänu. raportis räägitakse kohanemisest globaliseerumisega ja samas on sellest mehhanismist palju abstraktset, kuigi me soovime näidata üles solidaarsust kodanikega, kes on raskes olukorras. tundub, et fond ei funktsioneeri õigesti. loodan, et Euroopa Komisjon võtab meie nõudmisi läbi vaadata fondi töö tõsiselt. fond peab olema palju sõltumatum. fond ei tohi ka jääda piiramatuks ajaks funktsioneerima. kõigepealt on tähtis ikkagi praegused Euroopa probleemid lahendada, me ei taha ju sellist mehhanismi, mis kaitseb neid, kes lihtsalt ei suuda kohaneda. suur tänu! mina olin Rahvapartei raporti variraportöör ja tahaksin raportööri siinkohal suurepärase töö eest tänada. ta tegi koostööd kõigi fraktsioonidega ja tahaksin teile meenutada, et nimetatud raportis on tehtud olulisi ettepanekuid, kuidas fondi tegevust läbi vaadata. Need vastavad eelkõige eelarvekomisjoni hindamistegevusele, mis viidi läbi kahe tuhande kümnendal aastal äh, ning analüüsi tulemusel tehtud ettepanekutele. kui me vaatame ettevõtluskliimat Euroopas ja liikmesriikide taotlusi, siis ja nende arvu, siis äh, tahaksin toonitada seda, mida ka raport ütles, fondi tuleb tugevdada selleks, et ta saaks aidata majanduskriisi tulemusel kannatanud äh, töötajaid. Euroopa peab saatma välja selge sõnumi Euroopa majanduse taastumise kohta ja just selle kaudu, selle fondi kaudu saame me seda teha. suur tänu, proua Mareida ja nüüd järgmiseks saab sõna proua Ines Savaidere. ņemot vērā to, ka globalizācijas fonds ir izveidot. Suur tänu. härra president, me peame tähelepanelikud olema selles osas, et fond loodi ju töökohtade loomise stimuliseerimiseks. viissada miljonit eurot on tänaseks kulutatud ja samas on raha ka üle jäänud mitmed riigid pole ühtegi taotlust esitanud fondile, üheksa riiki muide, kuigi neidki on kriis puudutanud. Euroopa Komisjon on otsustanud lihtsustada protseduurireegleid, protsess ei ole veel läbi, protsess tuleb lõpule viia ja mitmetes liikmesriikides, kus on palju väikseid ja keskmisi ettevõtteid, ei tohiks äh, töötajad hätta jääda, kui aidatakse ainult suurettevõtteid. seetõttu tuleb protseduurireegleid lihtsustada nii, et ka väiksed ja keskmised ettevõtted kasu saaksid. ärge, härra Šikjerski, palun. suur tänu, ma tahaksin sõna võtta Bovee raporti asjus täna me rääkisime õiglase sissetuleku võimalustest talunikele. rääkisime sellest, kuidas toidu all tundub sõltuvat tee pikkusest, mille toit läbi teeb põllult tarbijani jõudmiseni. raport rääkis ka, kui keerukas tegelikult põllumajandustootmine on ja kui vähe on talunikel sõna sekka öelda tood-, oma toodangu hinna osas. seetõttu tuleb analüüsida suhteid toote omahinna ja müügihinna vahel. tundub, et äh, hulgimüüjad on monopolipositsioonis põllumajandusturgudel on ära unustatud, et et talunikud äh, ei ole äh, ühtsed ja just seetõttu, killustatuse tõttu võivad kaotajaks jääda. Läheme nüüd edasi SWIFCA raportiga. Bruno Kolmiš, palun. härra president, meie kolleegi SWIFCA raport on koostatud väga äh, põhjalikult, kompetentselt äh, analüüsinud olemasolevat õigustikku, rahvusvahelisi konventsioone, Haagi konventsiooni ja vastavat õigustikku ning tuleb tõdeda, et, äh, et tulemuseks olid vast-, tulemused olid vastuolulised kui on üks valdkond, kus Euroopa Liidul oleks legitiimsus, see äh, oleks ha-, mitte õigustiku harmoniseerimine, et saavutada harmoneerimine kõikide liikmesriikide vahel, vaid seal, äh, kus saab harmoneerida konflikt, äh, õigusest tulevate konfliktide lahendamisel, see tähendab kuidas otsustada, milline õigus prevaleerib, milline on ülimuslik olgu siis äh, lahe, lahendada kas äh, tööstusvaidlused või, või omandiküsimused. kõik need küsimused tuleb lahendada ühtse Euroopa koodeksi järgi ja kui meil ei ole Euroopa eraõigusli-, õiguse rahvusvahelist koodeksit, siis äh, satume me ikka ja jälle ummikusse, seega see valdkond on vaja äh, just täidesaatmise poolelt lahendada. suur tänu ja nüüd saab sõnaks härra, sõna härra Miroslav Mikolašik. teda ei ole kahjuks kohal. ja nüüd proua Susanna Roitova. suur tänu. nõustun raporti autoriga, et rahvusvähemusi diskrimineeritakse Euroopa Liidus, me peame parandama nende võimalusi tööturule, haridusele ja tervishoiule ligipääsuks. raportis kutsutakse üles ka Euroopa Komisjoni statistilisi aruandeid koostama, mitte ainult vastavalt tähendab vastavalt äh, rahvusele, kuid inimõiguste komisjon keelab seda, kas ei saaks kuidagi rahvusvahelise õiguse järgi seda siiski teha või kas on üldse olemas mingeid jõupingutusi, et et arvestades inimõigusi, saaks ka niisugust analüüsi koostada? igal juhul äh, Euroopa Parlament ei, ei tea sellest midagi, äh, vaatamata kõigele sellele toetasin raportit ja nüüd Philip Klaas, palun. suur tänu. rahvusvähemustesse kuuluvate naiste sotsiaalse inte-, integreerumise puhul jääb siiski tunne, et igasugused algatused on andnud vastupidise tulemuse. mikspärast me väldime islami nimetamist? see on naeruväärne tegemist on ju eh, diskrimineerimisega, mille ohvriks on naised ja muide naised, kes kannatavad just oma usukogukonna tõttu, aga meil on nagu hirm näidata näpuga, kus probleem on. ja me ei julge tunnust, tunnistada, et islam islami usk ei võimalda Euroopa ühiskonda integreeruda. kui me ei julge seda teha, siis me ei saa ka mus-, moslemi päritolu naiste integreerumist ühiskonda toetada. suur tänu ja nüüd Tiedi Kaisa raport. sõna saab härra Jaroslav Kalinovski. suur tänu härra president, me teeme vea täna, kui me arvame, et vanainimesed on kasutud turu, tööturu seisukohalt. me ei tohiks ära unustada nende kogemusi. tööturul on eriti naised raskes olukorras. järjest rohkem on tunda diskrimineerimist ja naised kannatavad seetõttu ka vaesuse ja palgavahede tõttu. mul on hea meel, et me võtsime vastu äh, resolutsiooni, mis tuletab meile meelde, et meil on probleeme, mida me saaksime siiski lahendada. suur tänu teile ja nüüd proua McInnes. suur tänu, härra president, toetasin seda raportit ja tahaksin eriti tähelepanu juhtida kolmele lõigule, mis on eriliselt tähtis, arvestades äh, soovist vanainimesed kõik äh, hooldekodudesse saata. näiteks äh, punktid seitseteist, üheksateist ja kakskümmend üheksa on selles suhtes eriti olulised. me peame tagama, et vanemate hooldusel oleks õigus, oleks õigustel põhinev alus, et inimesed saaksid hooldust ka oma kodudes ja et eh, erasektorisse hooldusele saate, saadetavate vanainimeste arvelt ei teenitaks kasumit. kas ma saaksin teha ettepaneku Euroopa Parlamendile ja ka teistele parlamentidele ning ka väljaspoole Euroopa, et äh, miks mitte ühendada poliitika ja, ja hooldus, kui palju, kui paljudel poliitikutel on ka mingisugune hooldav ülesanne, tuleks endalt küsida. Emilio Mazzoni, palun. palju tänu, president mina hääletasin selle raporti poolt, kuna see sisaldab väga olulisi põhimõtteid ja avaldusi. kõigepealt vananemist vaadatakse alati kui midagi, mis on negatiivne, aga sellel on ka oma majanduslik ja sotsiaalne väärtus, millele me peaksime tähelepanu pöörama just vanemad naised on suure löögi alla sattunud, ei tohiks vanuse järgi inimesi diskrimineerida. naised on just need, kellel on kõige suurem oht sattuda vana, vaesusesse ja eh, kellel on kas või võib-olla kõige vähem pensionisambaid. me peame eh, tõesti eh, looma Euroopa, mis tugineb inimestel, mitte meetoditel. meil on ühelt poolt andmed ja statistilised andmed aga selles tuleb näha ka seda, et äh, eluaja jooksul on naiste ja meeste vahel ebavõrdsus, tasakaalu puudumatus, me peame äh, vaatama äh, statistikale vaadates kogu inimeste eluiga ja ka soolisi aspekte ja pöörata tähelepanu ka pensioniõiguste tekkimisele, Mm, hooldusõigustele, hooldusküsimustele, soolistele aspektidele pensionisüsteemis ning pakkuma toetust ka nendele, kes hooldusteenuseid pakuvad. see kõik on väga oluline, seda kõike tuleb teha meie liikmesriikides ja seda tuleb teha ka Euroopas, et meil oleks euroopalik lähenemine sel-, nendele küsimustele. palju tänu, proua Matsooni, proua Roitova, palun pane předsedo eh, já jsem hlasovala pro. aitäh esimees mina hääletasin selle raporti vastu sest tehti ettepanek et liikmesriigid peaksid võtma arvesse eh, just eh, lesbide geide ja ja selliste inimrühmade seisukohta oluline on see, et, et vanemate inimeste eest äh, hoolitseksid need, nende perekonnad, kelle, kelle eest nemad on äh, hoolitsenud, tänu millele need sissetulekud ja pensionid on vähemad, aga selline raport ei peaks tähelepanu pöörama seksuaalvähemustele. Uh, härra Kelly, äh, mina toetasin raportit väga hea meelega olin ainus, kes osales eile aruteludes, kes ei võtnud sõna ja põhjus, miks ma sõna ei võtnud, oli nimelt selles, et pealkiri räägib kõikide naiste rollist, aga selle asemel, et rääkida kõikide naistest tuleb eh, rääkida konkreetsetest aspektidest, näiteks panga eh, palgaerinevustest eh, naiste ja meeste vahel, mis ei ole vastuvõetav meie kaasaegses ühiskonnas. me peame täiendavalt arutama nii naiste kui meeste rolli vananevas ühiskonnas ja tähelepanu pöörama sellele küsimusele meie eelarvete kujundamisel, sest vananeva ühiskonna probleeme ei ole veel piisavalt ähm, arvesse võetud ja on viimane aeg seda tegema hakata. palju tänu, liigume edasi härra Lokkegaardi raporti juurde ja sõna saab härra Mastella. austatud president tahaksin teile ja nendele paarile inimesele, kes siia on jäänud, öelda, et mina hääletasin selle raporti poolt, kuna see on väga oluline, oluline mm, selleks, et siduda mm, see vastutus, mida kannavad poliitikud mm, ajakirjanike vastutusega, see on võtmetähtsusega eeltingimus selleks, et tagada kodanike demokraatlik osalus Euroopa arengus viimased Euroopa Parlamendi valimised on näidanud, et inimesed jäävad pigem koju, kui tulema valima. paljudes, seda on näha ka paljudes muudes riikides, ka väljaspool Euroopa Liitu, mis tähendab seda, et kodanikke ei ole piisavalt informeeritud Euroopa küsimustest, nad tunnevad, et, et Euroopa institutsioonid on nende jaoks kaugele seisvad, võttes arvesse seda, et Lissaboni lepinguga äh, on toodud juurde uus kodanike algatus, kodanike kaasamise algatus, siis see on väga hea ja, ja see peaks võimaldama ka võrdset juurdepääsu kõikidele Euroopat puudutavatele teabele. nii et me peame tegema siin äh, koostööd äh, riikide ametiasutustega selleks, et äh, parandada Ehm, teavitustööd, rohkem rääkima kodanikele sellest, mis siin Euroopas toimub. aitäh, härra Mastella ja nüüd härra Lokekaard. aitäh, president. kõigepealt mul on väga hea meel, et me võtsime täna raporti vastu, mis puudutab eh, paremat teavitust Euroopa Liidust isiklikult hääletasin ühtse resolutsiooni poolt, aga Rahvapartei ja ALDE ja konservatiivid ja reformistid äh, üheskoos andsid tugeva aluse dokumendile, mis võtab kokku kõik need äh, ettepanekud, mis tehti märtsis komisjonis. Laura on esitatud mitmeid kompromisse ja mul oli väga hea meel näha, et, et need, ma oleks hea meelega näinud, et need oleks jäänud äh, alles lõpphääletuse faasini, kahjuks see niimoodi ei toimunud, igal juhul mul on väga hea meel, et ettepanekud tekitasid väga elavat ja head arutelu ja äh, kindlasti nende ettepanekute äh, põhjal on võimalik äh, olukorda parandada Euroopa Liidus. aitäh ja nüüd saab sõna proua Mäkinas. aitäh, härra president, väga suure heameelega toetasin seda raportit vana ajakirjanikuna ja toetan neid argumente, mis on esitatud nii ajakirjanikuna kui ka poliitikuna. see, mis puudutab siin eh, eh, sidet ajakirjandusega, siis mulle teeb hetkel muret see, et majanduskriisi tagajärjel on väga paljud ajakirjanikud tööta jäänud, näiteks Iirimaal kohalikud aja, ehm, ajakirjad ehm, lasevad lahti ehm, ajakirjanikke ja ka raadiojaamad vallandavad inimesi see tähendab seda, et äh, kuna ressursse on vähem, siis inimestel on, äh, ei ole piisavalt aega selleks, et tausta hästi uurida ja äh, sellega väheneb ajakirjanduse kvaliteet ja ka kohalikud uudised ei jõua ajakirjandusse, see on suureks väljakutseks meil Euroopa Parlamendis, et, et ka tõesti kohalikeni jõuaks informatsioon sellest olulisest tööst, mida meie siin Euroopa Parlamendis teeme aitäh, proua Mäkenes ja nüüd saab sõna äh, härra Vlasak. Vážený pane předsedo, pozitivem této zprávy určitě austatud president, ähm, selle raporti osas on positiivne see, et see korduvalt äh, rõhutab rahvusparlamentide kasvavat rolli ja lähimuspõhimõtet ja see sisaldab ka ettepanekuid selleks, et suurendada läbipaistvust, rohkem informatsiooni avaldada, muuta ajakirjanike elu paremaks ja, ja teabe kättesaadavaks eh, paremaks, see kõik väärib toetust. teisalt see sisaldab ka teatud vastuolulisi ettepanekuid, nimelt on tehtud ettepanek luua korrespondentide grupp, kes eh, kadaks nii-öelda e, paremini haritumalt Euroopa küsimusi. see tähendaks seda, et igas Euroopa liikmesriigis oleks selline öö, e, oma keskus, kus selgitatakse Euroopa poliitikaid, on tehtud ettepanek, et ka Euroopa Parlamendi e, teabekeskusele antakse rohkem eelarvevahendeid. me peaksime tööd parandama öö, Eh, sellega, et eh, töömeetodeid parandada, mitte eelarvevahendite suurendamisega. aitäh teile ja nüüd eh, proua Ines. aitäh, president. ma leian, et väga positiivne on see, et antud raportis pööratakse tähelepanu ajakirjanduse rollile informeerimaks Euroopa Liidu kodanikke sellest, mis toimub Euroopa Liidus. Euroopa Liidu teave peaks olema ka üks osa meie laste kooliprogrammist, nii et äh, Euroopa Liidu alane informatsioon on muutumas üha tähtsamaks meie liikmesriikides ja väga oluline on ka ähm, teostada järelevalvet selle üle, mis toimub, kui tõhusalt äh, eraldatud raha kasutatakse vastavates teabekeskustes. teiseks positiivseks aspektiks on see, et minu arvates eh, see Euroopa telekanal peaks olema kättesaadav kõikides ametlikes keeltes näiteks ähm, läti keeles ähm, praegu ei ole võimalik äh, infot ähm, kätte saada, samas äh, sõltumatu ajakirjandus on väga tähtis. Äh, teen ettepaneku luua selline sõltumatu raamistik Euroopas, mis hõlmaks massimeediat liikmesriikides, eriti sellistes liikmesriikides, kus vastav poliitiline tahe puudub. aitäh! mr president uh, this report and resolution that we have mm, McLaughlin, palun. Mm, see raport, mille üle me täna mm, hääletasime, püüdis leida uusi meetodeid ja võimalusi ajakirjandusele. E, see on nagu nii-öelda e, soovide nimekiri, mille esitasid parlamendisaadikud e, selle kohta, kuidas oleks võimalik nii-öelda manipuleerida ja, ja rohkem parlamendi äh, informatsiooni läbi suruda, rohkem raha saada, mina usun sõnavabadusse, ma usun ka äh, sõltumatusse ajakirjandusse. ajakirjanike äh, sunnitud äh, finantseerimine Euroopa Liidu rahades selleks, et edendada Euroopa ideaale, on sõnaselge propaganda ja sellepärast ma ka hääletasin selle raporti vastu. ei ole pööratud tähelepanu võimalustele demokraatlikult kaasata sotsiaalne meedia sellise info levitamisele. palju tänu, kallis kolleeg ja kallid kolleegid, sellega on meie ehm, praegune töö lõppenud ning eh, taas alustame tööd kell kolm